kaheksateistkümnendal septembri täiskogu osaistungjärgu protokoll on teile esitatud, kas selle kohta on kommentaare? ei ole, siis on protokoll sellega kinnitatud